Prantsuse Vabariigi pädevad ametid saatsid mulle kaks taotlust, et võtta ära parlamendi saadiku puutumus Marine Le Penilt ja Marie-Christine Boutonnelt seoses majanduskuritegusid uuriva eh, Pariisi kohtu poolt avatud uurimisega. vastavalt eh, kodukorrale saadetsin need taotlused edasi Euroopa Parlamendi õigusasjade komisjonile